Äh, välisasjade komisjoni nimetamise kohta vastuväiteid ei ole heaks kiidetud. nüüd vastavalt päevakorrale härra Metsarose raport. ja sõna saab kaheks minutiks raportöör, palun. Anno, thank you president and thank my colleague for warm welcome. suur aitäh ja suur aitäh äh, soe vastuvõtte eest, teen lühidalt. see puudutab äh, tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmenda aasta Viini konventsiooni, seda ei ole arutatud täiskogul. ja räägiks natukene raportist. sellega antakse Viini konventsiooni äh, osalistele tuumakahjude äh, puhul äh, tsiviilvastutuse puhul seda konventsiooni kasutada. see on mõeldud liikmesriikide, kes kuuluvad Viini konventsiooni, aga ei ole veel ratifitseerinud või üheksakümne seitsmenda aasta protokolli heaks kiitnud. Need riigid on Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Leedu, Poola, Slovakkia. muudatus Viini konventsiooni tugevdab õigust õiglasele hüvitisele tuumaõnnetuste puhul üheksakümne seitsmenda aasta äh, protokolliga liitumine äh, toob, parandab äh, ohvrikaitset kõikjal Euroopa Liidus. nõukogu otsusega tehakse ettepanek võimaldada üheksakümne seitsmenda aasta protokolli heakskiitmine liikmesriikides nõukogu otsusega, aga nõukogu otsus vajab ka parlamendi heakskiitu. raportöörina ma teen ettepaneku, et parlament peaks nõukogu otsusele oma nõusoleku andma selleks, et äh, lepingu osalised saaksid sõlmida tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmenda aasta protokolli, aitäh! suur aitäh, äh, hääletusel läheb äh, eelnõu, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. La votazione è aperta ja nüüd kogu raporti hääletus, hääletus on avanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. ning suure hea häälte enamusega heaks kiidetud Marinescu, hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud suure häälteenamusega heaks kiidetud, Jadot poolt. Non c'è non c'è il voto per appello nominale. siin ei ole nimelist hääletust, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud heaks kiidetud, õnnitlused härra äh, Jadole. Ora mi dicono dagli, dalla, dagli uffici che c'era una... mulle öeldakse teenistusest, et nimelist hääletust sooviti siiski, vabandan, me peame kordama seda hääletust. nüüd nimeline hääletus härra Jadot raporti kohta. hääletus on alanud. härra Jadot raport, hääletus on alanud, kas te olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. suure enamusega heaks kiidetud, õnnitlused. ning Wikströmi eh, raporteel tahab sõna härra Koldnis, palun suur aitäh, lugupeetud president, tahaksin hästi lühidalt äh, enne kui Võru Wikströmi raportit hääletatakse Marine Le Peni parlamentaarse immuniteedi kohta, et äh, asjahuviline ei suutnud saavutada seda, et küsimust arutataks täiskogul. tal ei ole võimalik eh, väljendada ennast selles küsimuses eh, kõikide kolleegide ees ning eh, tal ei ole võimalik isegi siin saavutada seda, seda, et kõik oma vastutust näitaksid ja nimeliselt hääletaksid. ehk teisisõnu, see menetlus sarnaneb pigem endise Nõukogude Liidu korrale, mitte siinse parlamendi tegevusviisile lugupeetud äh, Kolnis, menetluse kohaselt toimub arutelu õigusasjade komisjonis, nii see ka läks, nii et siin midagi erilist ei ole. hääletus on alanud, kes on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. proua Regneri raport poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Simson poolt plokk üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd muudetud ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. hääletusele kogu resolutsiooni eelnõu, hääletus on alanud, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud suure häälte enamusega ning õnnitlused kolleeg Simsonile. Savisaar Toomast. üksteist muudatusettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, heaks kiidnud, kaksteist äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kogu muudetud ettepanek, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud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 Äh, et lükatakse tagasi transpordikomisjoni äh, selleks, et jõuda kokkuleppele äh, esimese lugemise käigus nagu kes on poolt, kes on vastu, erapoolt, heaks kiidetud. Simsoni ettepanek heaks kiidetud. nüüd Vinalova. siin on muudatusettepanekud poolt, vastu, heaks kiidetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud seitse muudatusettepanekut transpordikomisjoni poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, tundub, aga kontrollime üle, kui tahate. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt vabandust, äh, seitsekümmend viis ütleb äh, president, seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. kontrollime teist. hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ja nüüd kogu ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Äh, härra Simson, palun jah, sama soov kui eelmise raporti puhul, me tahame selle tagasi saata Transpordi- ja Turismikomisjoni selleks, et jõuda esimesele lugemise käigus äh, kokkuleppele nõukogu, seega tahaksin edasi lükata. hääletame ettepanekut poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Kuuni raport, seega see sada kaks muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend üks eh, osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kuus, äh, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kolmkümmend seitse, kontrollime, hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmteist, hääletus on alanud kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitseteist, hääletus on alanud. kas olete hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada seitseteist hääletus on alanud. kas olete hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada kaksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist, hääletus on alanud kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada neliteist hääletus on alanud. kas olete hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neli poolt, vastu. kontrollime neljandat, hääletus on alanud. kas hääletasite? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, sada viisteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, seitse, sada viisteist, hääletus on avatud. kas olete hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tundub, et enam ei tõsta kätt. sada seit-, eh, kuusteist poolt vastu. kontrollime, sada kuusteist, hääletus on alanud. kas olete hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. nimeline hääletus muudetud ettepaneku kohta, hääletus on alanud. kas olete hääletanud? hääletus on lõppenud heaks kiidetud. ja esimees Simson, palun. jällegi kolmandat ja viimast korda paluksin, et parlament lükkaks edasi hääletuse õigusloomse ettepaneku kohta ja saata see tagasi komisjoni selleks, et me jõuaksime äh, kokkuleppele esimese lugemise raames nõukoguga. niisiis hääletame ettepanekut poolt, vastu erapooletud. ja ka kolmas on heaks kiidetud. seega. esimene plokk poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kes toetab ettepanekut, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nimeline hääletus, hääletus on alanud kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. suure häälte enamusega ning äh, õnnitlused. Dorfmann, kakskümmend üks muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend viis poolt, vastu. kontrollime kahekümne viiendat, hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kolm poolt. palun tõstke käed, muidu ma ei näe, kakskümmend kolm vastu, erapooletud. ma usun, et äh, on heaks kiidetud, aga nimeline hääletus, nüüd äh, hääletus on alanud. kas olete hääletanud? hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. ja viies langeb ära, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ning ettepanek äh, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud suure häälte enamusega õnnitlused. Danelis seitsmeteistkümnes lõige poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kogu ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, õnnitlused, Toia. kolmas lõige, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. lõige kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kaksteist, esimene osa kas tahate kontrollida teist osa? väga hea, hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kahe häälega. hästi, viisteist esimene osa, kaksteist esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, poolt, vastu. kontrollime teist osa, hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. teine osa tagasi lükatud. viisteist esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. üheksateist esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kontrollime teist osa, hääletus on alanud kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmas osa poolt, vastu. erapooletud, kontrollime kolmandat osa, hääletus on alanud. kas olete hääletanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend viis hääletus on alanud. kas olete hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend üheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kolmekümnendat hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud, hääletus on lõppenud? heaks kiidetud. kolmkümmend neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kuus poolt, esimene osa vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend, e-, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kolm, esimene osa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kogu ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja õnnitlused äh, lugupeetud Toiale. Bartolozzi, Bartolozzi. Bartolozzi, seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kolmkümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kogu ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Buon appetito! head isu! Colleghe e colleghi, per cortesia, potete defluire? kolleegid, ma tean, et te üritate saalist lahkuda korrapäraselt, aga me peame nüüd jätkama